on otsustanud alustada institutsioonide vahelisi mm, läbirääkimisi vastavalt äh, eeskirjale kuuskümmend üheksa lõikele üks äh, kodukorrast. Äh, raportid, mis on mandaatideks, on kättesaadavad meie veebileheküljel ning need avaldatakse ka mm, ning nende pealkirjad avaldatakse ka istungi protokollis vastavalt reeglile kuuskümmend üheksa C lõikele kaks fraktsioonide liikmed, kes on äh, kesktasemele jõudnud, saavad kuuendal äh, veebruaril kella äh, südaööks siis taotleda läbirääkimiste alustamist. kui ei ole selliseid taotlusi esitatud, siis komisjonid, kui ei ole vastukäivaid taotlusi esitatud, siis komisjonid saavad alustada läbirääkimisi. tahaksin teavitada teid sellest, et kolmapäeval koos nõukoguga kirjutame alla õigusloomulisele aktile äh, vastavalt äh, eeskirjale seitsekümmend kaheksa äh, kodukorrast ning see avaldatakse ka meie